Euroopa hümn, mille esitab Strasbourgi Filharmoonikute orkester Remi Abramiga eesotsas. grazie, maestro, gra-. suur tänu maestrole ja suur tänu tervele orkestrile. ma tuletaksin kolleegidele meelde, et vastavalt kodukorra artiklile neliteist punkt kaks ei ole lubatud äh, arutelusid välja arvatud äh, nendes küsimustes, mis puudutavad